rahva tahet. selle revolutsiooni tulemustega kohanemine äh, tuleks Ukraina ühiskonna sidususele ainult kasuks. suur tänu, kolleeg Kelam, järgmisena kolleeg Kolarska-Povinska, kaks minutit